Guten Nachmittag, kolleegid. tere pärastlõunat, lugupeetud kolleegid. ma teeksin ettepaneku, et me kõigepealt asume kohe päevakorrapunkti number seitse juurde, kuna proua Roovol ei ole veel kohal. on ikka siin, ütleb härra esimees. vabandust, tegu oli valeinfoga äh, siis sellisel juhul proua äh, Kodeliive, kas sul oleks nii palju aega, et me saaksime järgmise punkti ettepoole võtma, sellepärast et härra Breda peab natukene varem lahkuma. ja siis saame need päevakorrapunktid kuuenda ja seitsmenda ära vahetada. ja sellega jõuame siis Islandi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eruand-, eduaruande juurde ja sissejuhatuse annab meile Kristjan Dan Preda, meie raportöör. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea să încep uh, prin a le mulțumi tuturor colegii. Suur tänu, härra esimees, ma sooviksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, tänada neid selle huvi eest, mida nad üles näitasid esimeste äh, arutelude ajal, mis meil Islandi kohta toimusid. ja see huvi eh, tulemuseks oli kokku kuuskümmend kaks muudatusettepanekuks ja ma teeksin siis ettepaneku eh, arutada viite kompromissmuudatusettepanekut. kõigepealt, see algab siis eh, lõikest neli ja puudutab põhiseaduslikku äh, reformi, mis praegu on äh, läbivaatamisel. järgmine kompromissmuudatusettepanek puudutab lõiget number üheksa ja see puudutab siis resolutsiooni poliitiliste erimeelsuste pärast valitsuses ja see puudutab ka erimeelsusi Islandi suuremate parteide vahel, äh, mis on seotud Euroopa Liiduga liitumisega kolmas kompromissmuudatusettepanek puudutab lõiget kaksteist ja see käsitleb Islandi suhteid Euroopa Liiduga ja Euroopa Majanduspiirkonnaga. neljas on lõige kolmteist ja see käsitleb mõningaid reforme, mida Island peab veel läbi viima selleks, et täita liitumiskriteeriumeid ja eelkõige siis äh, käsitlevad need reformid äh, protektsionismi vastaseid meetmeid. ja nüüd kompromissmuudatusettepanek viis puudutab lõiget kakskümmend ja see puudutab siis äh, praegust läbirääkimiste või liitumisläbirääkimiste faasi ja see käsitleb täpsemalt erinevate liitumisläbirääkimiste peatükkide avamist ja sulgemist ja peale nende kompromissmuudatuste ettepanekute suur osa muudatusettepanekud, mis esitati, ma sain neid ka toetada, kuid paraku ma ei saa toetada härra Madenesi kahte muudatusettepanekut. tema soovib, et liitumisläbirääkimised koheselt peatataks Äh, kuna Islandi arvamusuuringud hetkel näitavad, et suur osa inimestest toetab liitumisläbirääkimiste jätkumist, siis mina arvan, et me võiksime sedasama mõtet toetada. nimelt, et läbirääkimised peaksid äh, jätkuma. seda enam, kuna praegune valitsus soovib Taani eesistumise lõpuks juba kõik peatükid äh, sulgeda ja mina ootan suure huviga nüüd oma kolleegide arvamusi. uus variraportöör sotsialistide poolt on määratud minu kolleeg ja sõber ähm, härra Pantseevi on siis selleks, suur tänu teile! Grazie. Sostituisco <clears throat> l'onorevole suur tänu. ma esindan täna siin proua Sassuulit, tal on praegu teised kohustused. kõigepealt ma sooviksin tänada härra Predat. tegu on tõesti väga tasakaalustatud raportiga ja mul on väga hea meel, et kompromissmuudatusettepanekutes on ta kajastanud ka äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni arvamusi, eriti mis puudutab neid strateegiaid, mida tuleb veel ähm, vastu võtta mõningates äh, valdkondades, mida ei kata äh, Euroopa Majanduspiirkond ja samuti, mis puudutab ka majandussuhete tugevdamist ähm, Islandi ja Euroopa Liidu vahel ja see käsitleb ka erinevate kohustuste äh, elluviimist, mis on seotud Euroopa Majanduspiirkonnaga ja ma leian, et ähm, siin on tõesti kõik väga hästi tasakaalus ja tulemusteni tuleks jõuda Taani eesistumise lõpuks. ma leian, et meie kolleeg härra Tambreda on väga head tööd teinud ja me peaksime seda tööd jätkama. ja ka meie väliskomisjon peaks seda toetama. Äh, ja mul on veel üks küsimus äh, proua Panserile, sellepärast et äh, ma minu büroos käis äh, mõne aja eest Islandi jah-kampaania esindaja. ja tema ütles, et äh, ainult kolmkümmend seitse protsenti ähm, rahvastikust toetas ähm, liitumist. nii et ähm, me peaksime ka vaatama, mida meie saame teha selleks, et see äh, inimeste hulk muutuks suuremaks ja loomulikult on siin olulised küsimused kalandusvaldkond, äh, me peaksime ka vaatama, millistes valdkondades me saaksime abiks olla. sellepärast, et äh, me peaksime vältima sellist ebameeldivat olukorda, mis meil oli äh, näiteks Norraga liitumisläbirääkimiste ajal. ja me teame, kuidas seal rahvahääletus lõppes, nii et me peaksime selliseid olukordi ennetama. härra raportöör Uh, da, mulțumesc uh, pentru comentariu, <clears throat> uh, domnule. Suur tänu, härra Panseri, kolleeg, kommentaaride eest ja suur tänu ka nende küsimuste eest, mis te küsisite. Um, miks on siis Islandil um, tekkinud vastuseis Euroopa Liiduga liitumisele? seal on nii ajaloolised põhjused ja samuti tuntakse, et saadakse ise hakkama. ja ühelt poolt soovitaksegi olla isoleeritud, see on siis, ähm, need on siis ühe poole argumendid ja teiselt poolt on ka äh, põhjus, mis äh, tuleb lähiajaloost. põhiargument, äh, ähm, mis, mida tuuakse ähm, pooldamaks Islandi äh, liitumist. selleks argumendiks on just Islandi äh, krooni nõrkus. Islandi krooni nõrkus äh, euroga võrreldes, nii et üheks põhiargumentiks, mida Islandi Euroopa Liiduga eh, liitumise pooldajad tõid, oligi just see, et Islandi kroon on väga nõrk eh, euroga võrreldes ja viimastel kuudel on Eurotsoonis olnud küll raskusi ning seetõttu ka see eh, positiivne argument on nüüd nõrgemaks muutunud. nii et äh, me oleme praegu silmitsi olukorraga, kus ühelt poolt meil on sellised äh, vanad ajaloolised argumendid, nimelt et Island saab ise ka väga hästi hakkama äh, ja ta on juba Schengeni piirkonna liige ja ka Euroopa majandusruumi liige ning ta võib jääda täiesti iseseisvaks ning teisalt siis on meil argument, eh, mis on nüüd nõrgenenud tänu sellele, mis on Euroopa Liidus toimunud. ja selle argumendi sisuks on see, et eh, et eh, euro võiks olla kõige suuremaks ähm, lisandväärtuseks Islandi liitumisel Euroopa Liiduga, nii et see argument on nüüd tugevalt kahju saanud, aitäh. härra esimees räägib kahjuks ilma mikrofonita. kuues veebruar on hääletamine. Ah, Anna veel. härra esimees, minu kolleeg eh, Panseri oli variraportööriks ja ta juba tänas ka tehtud töö eest ja aga ma sooviksin tema käest küsida, et kas ta saaks meile öelda, milline on arutelu sisu Äh, Islandil, mis puudutab äh, Arktikat. ja et kas äh, Euroopa Liiduga liitumine muudab nende rolli ähm, tugevamaks? Andrkin, suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri Kristjan Tamm-Preedat selle tõesti väga hästi koostatud ja väga tasakaalustatud raporti eest. eelmisel aastal ma olin ka delegatsiooni liikmeks, äh, mis käis äh, Islandil ja see oli vist oktoobrikuus, kui see visiit toimus ning selge oli see, et, et ainult äh, Sotsiaaldemokraatide allianss toetab Islandi liitumist Euroopa Liiduga. ning vasakpoolsed ja rohelised ja samuti Sõltumatuse partei, Progressiivne partei, mida, mille nimeks on liikumine. Nema, neil on palju sisemisi eriarvamusi. ning äh, mõned äh, poliitilised jõud väidavad, et Island peaks tagasi võtma oma Euroopa Liiduga liitumise taotluse. mina hindan, et äh, liitumisläbirääkimisi kasutatakse ära ähm, siseriiklikes poliitilistes äh, lahingutes ning sellega tegelikult ainult nõrgendatakse Islandi äh, rolli läbirääkimistes ja siin ma leian, et äh, ja sellekohase ettepaneku ma olen ka teinud raporti projektile, ma leian, et oleks oluline on ka ära märkida et viimasel aastal äh, toimunud äh, muutused valitsused, muutused valitsuses annavad ka lootusi, et äh, uus valitsus teeb isegi rohkem pingutusi selleks, et liitumisläbirääkimised lõpeksid positiivselt. ning et nende vastuseis liitumisel on väiksem ja oluline punkt on see, et nagu me kõik teame, info on äärmiselt oluline ja seetõttu ma toetan, et Euroopa Liidu infobüroo lõppude lõpuks on Islandil avatud, sellepärast et see on Euroopa Liidule võimalik, üheks võimaluseks Islandi kodanikele jagada infot selle kohta, millised on Islandile, Islandi jaoks tagajärjed Euroopa Liiduga liitumisel ja ka muud äh, mõjud, aitäh. härra Scholz. aitäh, härra esimees ka mina sooviksin tänada härra raportööri see väga selle konstruktiivse lähenemise eest, mille ta on valinud selle raporti koostamisel. ja mina leian, et see peegeldab ka seda väga konstruktiivset ähm, vaimu äh, liitumisläbirääkimistel. aga ma sooviksin tähelepanu juhtida ühele aspektile, millega on seotud ka üks minu muudatusettepanek. nimelt, et läbirääkimiste lõpus Islandi rahvas ei eh, peaks saama mõjutatud eh, niivõrd erinevate rühmituste, poliitiliste jõudude ehm, arvamusest. meil on ikkagi vaja eh, tõelist Islandi rahva toetust ehm, Islandi Ähm, liitumisele Euroopa Liiduga. sest me teame, et äh, ka skeptilised ähm, hääled on vägagi levinud. ja ma leian, et äh, need liitumisläbirääkimised, aga see skepsis on seotud ka nende äh, viimaste sündmustega nii Islandil kui ka Euroopa Liidus ning äh, ma leian, et äh, Euroopa Liit võiks paremini ära kasutada just seda demokratiseerimisprotsessi äh, ka teiste liitumisläbirääkimiste raames. suur tänu nüüd, härra von Valen. ma tahaksin samuti tänada raportööri tema tubli töö eest ma sooviksin öelda järgmist, see ei puuduta mitte ainult muudatusettepanekuid, vaid ma sooviksin öelda, et ICEF geeni, ICEF juhtumi kohustused endiselt kehtivad. kui nad tahavad Euroopa Liidu astuda, siis nad peavad äh, EFTA äh, otsust äh, kindlasti täitma, see tegu oli ju iseseisva kohtu poolt langetatud otsusega Herr Preda. Preda, suur tänu teile. sooviksin tänada oma kolleege teie küsimuste ja märkuste eest. Äh, nüüd äh, proua Koomeši küsitu. ma peaksin ütlema seda, et Islandil Euroopa kaasamine Arktika küsimustesse eh, tekitab põhiliselt positiivset vastuaja. miks? seda sellepärast, et praegusel ajahetkel Norra, USA, Venemaa üritavad eh, langetada otsuseid, jättes Islandi kõrvale, nad üritavad väikseid riike kõrvale jätta, kuid eh, Euroopa Liidu sekkumine on islandlaste meelest positiivne, see annab äh, nendele pisut äh, parema seisukoha. samas ei tohiks me siiski ähm, unustada seda, et äh, liitumisega vastaste seas arvatakse, et Euroopa Liit üritab integreerida Islandit ainult sellepärast, et saada parem läbirääkimis, parimad läbirääkimisvõimalused Arktika küsimustes. Nad äh, arvavad, et meil on äh, salajased tagamõtted äh, selleks, et Arktika dialoogis äh, tõhusamalt kaasa lüüa, nii et see on selle mündi teine pool. mis puudutab Rohandikiene poolt öeldud, siis need muudatused, mis valitsus sees toimunud on, ei ole muutnud põhimõtet läbirääkimiste jätkamise kohta Äh, valitsus, äh, äh, valitsuskabinetis läbi viidud muutused. on toonud kaasa selle, et liitumisvastastel on nüüd üks vähe, esindaja vähem. härra Jannesson oli üks kõige häälekamaid Euroopa Liiduga liitumise vastaseid ning äh, ma arvan, et äh, valitsuse sõnum äh, saab tulevikus olema pisut ühtsem. nii, härra Šotsi märkused, ma sooviksin öelda, et ma tahaksin teile meenutada seda, et kui Island otsustas kandideerida Euroopa Liidu liikmeks, siis otsustati, et läbirääkimiste lõpus viiakse läbi referendum see otsus on juba langetatud ning kui asjad lähevad hästi, siis kogu see protsess äh, toob endaga kaasa referendumi ja äh, Islandi rahval on võimalik seal oma arvamust avaldada. ning äh, ma arvan, et praegusel ajahetkel on äh, Euroopa seisukoht üsnagi erapooletu äh, me võtame kuulda nii poolt kui vastuargumente ja eh, Euroopa Liiduga liitumise vastased on väga aktiivsed eh, osalised eh, avalikus elus ja tihti nende argumendid seotud Islandi ajalooga ning mis puudutab nüüd Icesave'i, siis ma tahaksin meenutada, et Islandi valitsus on maksnud juba kolmandiku võlgadest Hollandi ja Suurbritannia valitsustele, tahaksin ühtlasi meenutada seda, et mis puudutab EFTACO otsust, siis äh, selles osas on Islandil võetud vastu otsus ning äh, see, äh, see on teada ka härra von Valenile ning veel lõpetuseks ma ei tahaks lõpetada ilma, et ma ma kutsuks teid äh, ähm, äh, näitusele, mis äh, puudutab, mis toimub Euroopa Parlamendi ähm, hoones, see puudu-, selle nimi on Wonderful Iceland ja see avatakse pool seitse homme, see on suurepärane võimalus tutvuda Islandiga, Euroopa kandidaat, liidu kandidaatriigiga, mis Äh, üritab kõik peatükid äh, sulgeda äh, Taani eesistumise lõpuks. suur tänu, suur tänu ka selle raporti koostamise eest ja ülejäänud muudatusettepanekutest võime siis hiljem rääkida. ja nüüd tuleme tagasi päevakorrapunkti number kuus juurde ja annaksin sõna proua Krista Troovalile, et ta räägiks meile siis raportist, mis käsitleb kaubandusmuutuse nimel Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimisstrateegia Vahemere lõunapiirkonna riikides pärast Araabia maade kevadise revolutsioone. see on siis arvamus, mille me koostame Kaubanduskomisjonile ja sinna kuulub siis ka proua Krista Troovol, nii et aruande sidusus on äh, ja järjepidevus on tagatud. palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. lugupeetud äh, kolleegid. tõesti, Araabia äh, maade kevad on ka meie jaoks äärmiselt suureks võimaluseks panustada nendesse riikidesse, kus Araabia kevad aset leidis ja meil on ka poliitiline vastutus ning me peaksime kaugele minema sõnadest, sellele peavad järgnema ka eh, teod ja seetõttu Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon on koostanud eh, omaalgatusliku raporti kaubandusmuutuse nimel ning eh, siin siis rõhutatakse veel kord, kui olulised on kaubandussuhete liberaliseerimine Araabia riigitega. samuti on see oluline majanduskliima, kaubanduskliima parandamiseks ja nüüd, mis puudutab äh, arvamust, mille mina koostasin Kaubanduskomisjonile, siis siin me rõhutame ähm, demokraatlike põhiõiguste äh, kaitsmist ja austamist äh, Araabia riikides, siia alla käivad siis sõnavabaduse, usu, südametunnistuse, mõttevabaduse austamine, sellepärast siin on tegu põhiõigustega, universaalsete ja vääramatute õigustega ning siin on üleskutsed ka üleminekuvalitsustele nii kiiresti kui võimalik tagada rahumeelne üleminek tõelisele äh, demokraatlikule valitsemiskorrale, samuti siin kutsutakse üles erinevate riikide ametiasutusi, et nad austaksid äh, oma rahva õigust rahumeelsetele meeleavaldustele ja et nad väldiksid igasuguseid vägivaldseid repressioone meeleavaldajate vastu. samuti, mis puudutab vabu ja õiglasi valimisi, Äh, mis on oluline demokraatlike riikide jaoks, siis see on üheks meieks eesmärgiks, mida me soovime saavutada. nüüd, mis puudutab poliitilist stabiilsust, siis me ei saa seda üleöö äh, saavutada, kuid poliitiline stabiilsus saab toetust ka seeläbi, kui me kui on olemas tagatud ka majanduslik äh, jõukus, kui on olemas majanduskasv ja seetõttu leian ma, et me peame looma eeldused selleks, et me saaksime investeerida sinna riikidesse, et me saaksime tagada jätkusuutliku majanduskasvu. ning selleks, et seda eesmärki saavutada, on siis ka välja pakutud esimesed meetmed ja algatused, näiteks ka juba mõningad programmid, mis on juba välja kujundatud, need tuleb, neid tuleb toetada, neid tuleb ka hästi koordineerida ning ma tänan ka mõningaid kolleege, kes oma muudatusettepanekutes tähelepanu juhtisid just sellele koordineerimiskohustusele. on ka olemas ähm, komisjoni ja kõrge esindaja teatis äh, uus vastus äh, naabrusele, uus lähenemisviis muutuvale naabrusele ning see on ka üleskutse Euroopa välisteenistusele Ehm, et nad selgitaksid ka selliseid põhimõtteid nagu vastastikune aruandlus ja tingimuslikkus ning kuidas need ehm, eh, toimima hakkavad. meil on ka Euroopa Liidu Tuneesia rakkerühm loomisel ja selle eesmärgiks on siis ehm, Euroopa ja rahvusvahelise toetuse koordineerimine nendes riikides. minu meelest on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu rolli kui investori tugevdamine. sellepärast, et just hetkel toimuvad arutelud ülemineku osas, mis puudutab siis otseinvesteeringute kaitset, nende otseinvesteeringute kaitset, mis tuleb siis riikide tasandilt samuti me peame võitlema äh, korruptsiooni äh, vastu kõikidel tasanditel ja toetama äh, seda võitlust ja seda siis ka oma majandus-kaubandussuhetes oma lõunapiirkonna naabritega. ja esitatud on seitseteist muudatusettepanekut, ma tänan ka kõiki, kes huvi üles näitasid selle arvamuse kohta ja sain ka olen ka mõningad kompromissmuudatusettepanekud koostanud ja mõningate kolleegidega ma siis ka veel arutan neid ähm, muudatusettepanekud. suur tänu teile teie koostöö eest! suur tänu, proua kolleeg! terve rida küsimusi on esitatud. kõigepealt proua Meero. Gracias, presidente. Yo quería intervenir en esta, en este suur tänu. ma tahaksin selle algatusraporti kohta oma kommentaarid esitada. kui tulevikus tõesti luuakse vabakaubandusala Vaemere piirkonnas, see on ka Barcelona konverentsi soov see oli soov juba enne kahe tuhande kümnendat aastat, kahe tuhande kümnendaks aastaks sooviti see luua, kuid see ei juhtunud nii. Araabia kevad on muutu-, muutnud meie suhteid nende riikidega. kui me nüüd vabakaubandusala loome, siis tuleb kõigepealt mõjuhinnang läbi viia. Need riigid, mis asuvad Euroopa Liidu lõunaosas, on tugevad põllumajandusriigid, me peame arutama, kuidas see vaba, vabakaubanduspiirkond neid mõjutama hakkab. näiteks Lõuna-Hispaanias, Andaluusias äh, on äh, väga tugevad põllumajandustraditsioonid, kuidas äh, kõik see hakkab mõjutama Lõuna-Hispaaniat, Prantsusmaad, Itaaliat. Mm, ma arvan, et eh, meie kaubad on konkurentsivõimelisemad, aga samas eh, meie toodang on hooajaline, me tahame ikkagi teada, kui meil vabakaubandusala tuleb, kuidas, eh, kuidas siis Vahemere lõunakallas hakkab mõjutama Vahemere põhjakalda olukorda. Prantsusmaa soovis põllumajandustoodetele pika üleminekuperioodi ja Hispaania jaoks äh, oli äh, ka see nii, aga samas äh, Prantsusmaa peatas või takistas Hispaania tomatite importi Prantsusmaale. peame nüüd mõtlema, kui põllumajandustoodang teist poolt Vahemerd jõuab lõunapoolsetesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, kuidas see hakkab neid mõjutama, kuidas see nende tootmist hakkab mõjutama ja kuidas meie neid mõjutame, neid teisi riike. osades riikides on tugevad traditsioonid, põllumajandustraditsioonid ja neil võib tekkida probleeme tulevikus. seetõttu oleks vaja pikka üleminekuperioodi. vastasel korral võiks äh, tekkida vastuolusid äh, rahvaste vahel Vahemere lõunakaldal ja Vahemere põhjakaldal. põllumajandus siiski on Euroopa Liidu liikmesriikides, mis asuvad Euroopa Liidu lõunaosas, haavatav ja mm, me võime lõpetada väga keerulises olukorras, kui me vabakaubandusala loome, aga üleminekuperiood peaks olema ikkagi väga pikk. suur tänu, mina võtan väga lühidalt sõna, sellepärast et härra Sarnesi, kes on varu, variraportöör, teda ei ole siin praegu, meie koostöö raportööriga on väga viljakas olnud, nõustume kompromissettepanekutega, aga tahaksime küsida lihtsalt, kas kompromiss kolmele võiks lisada, et härra Sarnes toonitab, et väga oluline on investeerimisasutuste sünergia, nii nagu muudatusettepanekus kaksteist seisab. ma ette lugema ei hakka seda, aga see oli tema soov. tänan. härra Maier, palun. Muchas gracias, presidente. Yo quería agradecer a la señora Kishot Robol la opinión. Creo que tiene. Suur tänu tahaksin äh, arvamuse ühest positiivsest aspektist rääkida. Äh, raportöör kutsub üles äh, andma Vahemere lõunakaldal asuvatele rahvastele sõnavabaduse, eneseväljendusõiguse, õiguse protesteerida, kõik see on osa Lady Ashtoni naabruspoliitikast ja siin kutsutakse üles ka eh, regioonide õiguste tagamisele, sotsiaalsele õiglusele ning majanduslikele õigustele nendes araabia riikides, nii nagu proua Sarnes eh, majandus äh,, muudatusettepanekus öeldi äh,, tuleb järele mõelda, kuidas äh, vabakaubanduspiirkond hakkab ähm, hindu mõjutama, sotsiaalõigusi, majanduslikke õigusi, et äh, tõesti antaks kõigile riikidele võrdsed õigused, võrd-, võrdsed võimalused. töötajate õigused tuleb samuti nendes riikides tulevikus tagada see puudutab siis äh, assotsieerimislepingut, artiklit kaks, me peame mineviku vigadest õppima Euroopa Liidul. Euroopa Liit säilitas nii Mubaraki kui Ben Ali režiimidega ähm, läbirääkimisi liit, assotsia-, assotsieerimislepingute kohta. nii et äh, ma arvan, et meil peab olema vastastikuseid garantiisid inimõiguste eest kinnipidamise ning äh, töötajate sotsiaalsete õiguste säilitamise kohta, suur tänu teile! Sì, molto brevemente. <clears throat> È un buon progetto di... Suur tänu, mina teen lühidalt. mina tahaksin toonitada kahte punkti. kõigepealt tuleb välja öelda, et regioonide integratsioon tuleb kindlasti kavva võtta Äh, äh, infrastruktuuri, sotsiaalse, poliitilise arengu väljavaateid vastasel korral ei ole. võib-olla tuleb äh, mingisugune vabakaubanduse punktitabel luua. regioonide arvestamine võib kindlasti tulla kasuks mõlemale osapoolele. suur tänu. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja meie toetame seda äh, arvamust. tahaksime rõhutada äh, sedasama, mida juba eelkõnelejad toonitasid. Euroopa süsteem on äh, keeruline, protsessid usaldusväärse strateegia väljatöötamiseks on väga pikad. aasta pärast Araabia kevadet on meil nüüd mõningaid mõtteid, väga palju dokumente, kuid siiski väga vähe vastuseid pakilistele küsimustele. küsimustele, millest kolleegid juba rääkisid näiteks eh, missugust arengut me soovime näha ja toetada nendes riikides, kuidas saaks tagada konkurentsi, äh, millist äh, põllumajandust tahaksime me vabakaubandusalal näha, äh, kuidas kalandust toetada, arvestades seda, kui palju siiski kalandusega tegeldakse Vahemere piirkonnas. kuidas saab kaasa aidata sellele, et tarbetut konkurentsi ei tekiks? kui me nendele küsimustele tähelepanu ei pööra, siis jääb olukord jälle selliseks, et meie kavatsused on küll head, kuid meil mingeid konkreetseid ideid ikka ei ole aasta pärast Araabia kevadet on komisjon küll välja töötanud investeerimisstrateegia ja nii edasi, väga head sõnad, ilusad sõnad, kuid mina arvan, et me peaksime, peaksime palju konkreetsemaks muutuma, palju kindlasõnalisemad olema, väljendades seda, mida me tõesti soovime teha kuus kuud tagasi rääkisime Marshalli plaanist ja jõudude mobiliseerimisest Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ja rääkisime endiste äh, diktaatorite varade konfiskeerimisest ja nii edasi. aga ma näen väga vähe samme, äh, äh, mis annaks konkreetseid tulemusi, seega me ju ei taha nullpunkti tagasi minna, ütleme siiski, et me toetame seda arvamust ja oleme teinud ka ähm, ähm, mõned muudatusettepanekud, mis tegelikult põhimõtteliselt raportit ei muuda. suur tänu, härra Kressler-Tootler! suur tänu, härra esimees! ma sooviksin õnnitleda proua raportööri, ma arvan, et oleks tõesti kiiresti vaja, et me Euroopa Liidus lõpuks ka liikuma hakkaksime ja äh, seda liikumist toetaksime, sellepärast et äh, revolutsioonilistel protsessidel on see omadus, et äh, me ei tea enne selle protsessi lõppemist, kuidas olukord selle, nendes riikides jätkub. näiteks meenutagem Nõukogude Liidu kokku kukkumist. nii et praegu Ehm, me teame, et endised idabloki riigid Poolast äh, Bulgaariani endiselt veel äh, võitlevad paljude raskustega ja siin on, sellest ajast on möödas juba kakskümmend aastat, nii et meil on vaja äh, mõjuhinnangut. aga kui, kui me kiiresti tegu, ei tegutse, siis me ei saa enam ka ette arvata, millised saavad olema tulemused. ma olen üle seitsmeteist aasta tegelenud siin äh, põllumajanduspoliitikaga ja me oleme põllumajanduspoliitikas välja kujundanud täiesti sensatsioonilise protektsionismi poliitika ning see algas Franz Fischleriga. Äh, Schereri äh, reform oli täiesti suur läbikokkumine ning kui ma vaatan seda monokultuuride mm, arendamist äh, terves Hispaanias ja selle tagajärgi, siis mul tõesti tulevad äh, pisarad silmi, nii et äh, ärme hakkame siin endale mingisuguseid ideaale siin või muinasjutte välja mõtlema, et kui me lendame üle Andaluusias, siis mida me seal näeme põllumajandusreformi läbikukkumist. nii et mina sooviksin öelda, et me tõesti peame nende riikide põllumajanduspiirkonda edasi arendama, sellepärast et me peame tagama nende piirkondade lähenemise ja meie peame ka mõtlema sellele, ja vabandust, ütleb härra kõneleja, kas saaksite vaiksemalt, me peame ka vaatama, kuidas me oma põllumajandustoodete eksporti nendesse riikidesse saame äh, Eh, selliselt kujundada, et me saame ka nendelt riikidelt midagi importida, sellepärast et eh, neil on ju ka raha vaja ja see on ju juba igivana asi arengupoliitikas, mida me teame, et nad, neil on vaja vahendeid selleks, et oma arengut ka kinni maksta. nii et kui me vaatame, mis on toimunud eh, Egiptuses ja teistes riikides, ja kui me ka vaatame, kui vaene on sealne elanikkond, et me, meil ei ole vaja seal mitte ainult äh, kuskil püramiidide ümber vaadata, kuidas inimesed elavad, vaid me peaksime siiski vaatama, kuidas kogu rahvas elab selles riigis, nii et seetõttu meil on vaja toetada sealseid mõistlikke reforme, nii et me peame rääkima ka avatud migratsioonipoliitikast, et me teame, et paljud inimesed, kes on siia Euroopa Liitu tulnud, neil on väga suuri probleeme, me ei pea ennast petma siin enam, aga meil on me ei tohiks neid probleeme äh, nendes riikides veelgi suurendada, sest sellisel juhul need probleemid lihtsalt tulevad äh, siia meile. nii et ma tänaksin siin proua raportööri. et kui me tõesti äh, väga kaal-, mõtlema tegevuse läbi, siis me ei tea enam, kuidas need tulemused olema saavad. suur tänu ja nüüd proua Koomas. Uh, suur tänu väga paljud kolleegid meie fraktsioonist, ka variraportöör on esile tõstnud väga palju olulisi aspekte, samas nad äh, äh, tänasid raportööri, aga mina tahaksin raportööri tänada, tahaksin rõhutada siiski seda äh,, et äh, meie komisjon peaks, äh, meie parlament peaks äh, siiski mõjuhinnangut nõudma, mitte ainult põllumajanduslikel, kalanduslikel ja muudel põhjustel vaid äh, teistes valdkondades, millel on suur äh, potentsiaal, äh, mis võivad olla väga kasulikud, kuid samas ka konfliktsed nagu energia ja turismivaldkond. see ei puuduta mitte ainult elektrienergiat või gaasi, see puudutab ka taastuvaid energialiike, selles on väga suur potentsiaal. see puudutab ka näiteks Põhja-Aafrika ühendamist Euroopaga Eh, seda peaks eh, siiski selline eh, mõju-uuring kindlasti puudutama. ma arvan, et meie enda välisasjade komisjon peaks seda aspekti kindlasti rõhutama. ma sooviksin lisada ka seda, et, et õigusriigi küsimus on väga oluline, demokraatia ja õigusriigi küsimused, sest me ei saa Äh, me ei saa loota, et tekib investeerimiskliima, kui pole õigusriiki. ma arvan, et see on mure, mille peaksime kindlasti esile tõstma. ma saan küll aru sellest, kuidas meie äh, raportöör rõhutab äh, vajadust selle järgi, et oleks vähem kontseptuaalsust, kuid ma ei sõnastaks seda siiski päris niimoodi oluline on see, et ja ma rõhutaks, et me võtame kindlasti neid tõsiselt, et me igal ajahetkel oleme valmis hindama seda, kas äh, olulisemaid kontseptsioone rakendatakse ellu või mitte. ma arvan, et detailsemaks praegusel ajahetkel ei ole mõistlik minna. ühtlasi ma sooviksin rõhutada seda, kui oluline on kusagil mainida naiste rolli, naiste tähtsust, see on tegelikult ju eh, lakmustest, me näeme, kas eh, need riigid suudavad eh, kasutada naiste võimeid ja, ja oskusi. see on väga-väga tähtis, nagu me teame, väga paljudes neist ühiskondadest Eh, pole naiste, naised kaasatud ei poliitilisse ega majandusellu ja eh, tegelikult on see tõesti eh, lakmustest, et näha, kas toimub tõeline pööre demokraatia suunas või mitte, aitäh. tänu teile. ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri tema teksti eest, sooviksin tänada selle eest, et ta on olnud alati väga avatud meie poolt esitatud muudatusettepanekutele. me esitasime vähe muudatusettepanekuid, mina esitasin neli seitsmeteistkümnest muudatusettepanekutest ning äh, äh, äh, meie eelnevatest kontaktidest ja tema poolt saadetud meilist olen aru saanud, et ta on valmis kaasama minu poolt esitatud muudatusettepanekuid. ma olen nõus sellega, mida ütles proua Koomes energiaühenduse kohta. meil on äh, vaja tõhusamat koostööd Vahe-Ameerika, Vahemere lõunariikidega. nüüd teiseks, äh, kaubandus, äh, küsimused ei puuduta mitte ainult ka-, kaupu, vaid ka teenuseid, ärgem mõelgem ainult kaupade peale, mõelgem ka teenuste peale see e, e, ning ava-, turgude avamine peab olema järk-järguline, mõlemale poolele kasulik ning peab kaasama mõju, mõjuhinnanguid. ma mitte ainult ei öelnud seda, vaid ma lisasin ka selle muudatusettepanekusse kümme, mida loodetavasti raportöör positiivselt ka arvesse võtab. me ei saa keskenduda ainult ekspert, eksportide peale ning teatud e, toodete eksportide peale ning mis puudutab toiduainete turvalisust, mida siin enne mainiti, see ei puuduta mitte ainult põllumajandustoodete, eh, toodete eksporti, eh, sest eh, Tuneesia ja Maroko ei, ei impordi ainult, ainult ainult oliive või tomateid, vaid nad näiteks ekspordivad ka nisu me peame põllumajandusse suhtuma laiapõhjalisemad, me ei tohiks keskenduda ainult mõnele üksikule konkreetsele tootele. ja mind ei häiri sugugi mitte, kui räägitakse siin oliividest kui monokultuurist, minu meelest Andaluusia on selle võrra ainult ilusam, et seal oliivipuid kasvatatakse. nüüd, mis puudutab majandus- ja sotsiaalreforme, siis me peame neid nõudma, samuti ka garantiisid kust ilma garantiideta ei ole loota välisriikide investeeringut. see ei saa siin rääkida ainult kaubandusavatusest, me peame rääkima ka teenuste ja reformide vajadusest, me peame garanteerima välisinvesteeringuid, see samuti garanteeriks majanduskasvu ja jõukuse neis riikides, mida me kõik ju tegelikult soovime, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna härra raportöör suur tänu, härra esimees, ma sooviksin tänada kõiki kolleege selle väga konstruktiivse arutelu eest ja annaksin ka mõned vastused. kõigepealt sooviksin öelda, et me ei räägi siin raportist, mis räägib vabakaubanduslepingust, me ei räägi siin ka äh, seadusandlusest ja seetõttu me võime siin täiesti rahulikult jääda üldisemaks ja muuseas, Marokoga kaubandusleping eelmisel nädalal Kaubanduskomisjonis selles osas hääletus toimus ja ma tean, et mõningad äh, kolleegid Vahemere riikidest ähm, tõstatasid mõningaid probleeme sellega seoses, aga see on hoopis teine küsimus. ma arvan, et siia arvamusse me ei peaks väga palju teemasid äh, sisse kirjutama. esi-, see oli see esimene märkus minu poolt ja nüüd teine. tekstis ma olen juba maininud sotsiaalseid standardeid, et peab olema tagatud sotsiaalne äh, heaolu, et peab toimuma progress, et peab austama erinevaid õigusi ja me ei tohi lasta Vahemere riikidel äh, korrata neid vigu, mida me ise oleme juba teinud. kuid sellegipoolest ma arvan, et me võiksime viidata sellele, et seal valitseb demokraatia ja õigusriik, seda nõudis proua Komes ja see on ka minu tekstis ka sees. et kui seal riikides valitseb demokraatia ja õigusriigi põhimõtted, siis on see soodne ka meie kaubandussuhete jaoks, see tähendab siis kaubandusteenuste, energiaallikate import-eksport ainult areneks tänu sellele härra Chrysler-Törgler, see, mida te soovite öelda, siin on tegu tegelikult eneseabiga, see on ainus abi, mis ka jätkusuutlik on ja siin on, on teil tõesti õigus. ja paljud kolleegid rääkisid ka ülemineku reeglitest, et aga kui me hakkame arutama vabakaubanduslepingut, siis loomulikult me hakkame arutama ka igasuguseid ülemineku äh, reegleid. ja siis räägitakse kindlasti ka kaitseklauslistest põllumajandustoodetuses. et see on täiesti standardsäte, standardteema meie Euroopa Liidu poliitikasse ja seetõttu ma arvan, et selles tekstis ei ole päris õige koht sellel märkusel. proua Šake Te rääkisite härra Charnesi nimel ja tema märkus on tegelikult juba siia kaasatud, sellepärast ma temaga seda teemat juba arutasin, nii et sellega on kõik juba korras, suur tänu teile, et te veel kord mainisite seda küsimust. ja viimane märkus veel, naiste õigused. ma äh, küll spetsiifiliselt ei ole maininud seda, aga üks muudatusettepanek, äh, mis tuli ka kolleeg Charnesilt, äh, seal mainitakse väga selgelt kodanikud, naised ja mehed ma arvan, et äh, minu jaoks äh, piisab, kui ma äh, seda ka selliselt rõhutan, aga võib-olla ma ei oska seda päris põhjalikult analüüsida, et võib-olla teised kolleegid on teisel arvamusel. et nüüd on üks põhimõtteline väike probleem, nimelt muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on juba möödas ja ei olnud võimalust siin ilma muudatusettepanekuteta seda äh, äh, arvamust esitada ja nii palju, kui ma tean, siis see arvamus järgmisel esmaspäeval tuleb äh, hääletusele ja seetõttu ma loodan, et esimees oma kogemuses, oma, tänu oma kogemustele saab teha mõistliku ettepaneku, et kui soovite veel midagi muuta, siis ja andke mulle sellest teada kirjalikult, nii et ma saan selle esitada suulise muudatusettepanekuga sest ähm, ma ei näe vastavalt meie kodukorrale mingisuguseid muid muudatusi nii kiiresti teha. aga ma paluksin, et te siis toetaksite mind selles ähm, menetluses, aitäh. aitäh, proua raportöör. kuuendal veebruaril toimub hääletamine ja ma julgustan teid edasi veel kompromissmuudatusettepanekutega tööd tegema ja kui vaja, siis ka suulisi muudatusettepanekuid ähm, esitame. Ähm, palun muidugi andke aegsasti sellest teada ka variraportööridele ja raportööridele. suur tänu! nüüd päevakorrapunkt kaheksa. Euroopa Liidu ja Armeenia assotsieerimisleping. Toomas Pjotr Poreba on äh, siin meie raportööriks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 rääkida Euroopa Parlamendi tööst, mis käsitleb siis Euroopa Liidu Armeenia assotsieerimislepingut ja mina leian, et tegu on äärmiselt olulise dokumendiga ja seda äh, raportit olen ma viimastel kuudel ähm, ette valmistanud, ma käisin ka Mägi-Karabahhias ja ka Armeenias, ma rääkisin kohalike ametivõimudega, presidendi ja peaministriga ning ka parlamendi spiikriga, samuti erinevate vabaühenduste esindajatega rääkis ja kõike seda ma olen siis teinud selleks, et nii hästi kui võimalik seda raportit ette valmistada. seda raportit, mille teemaks on siis olukord Armeenias ja selles piirkonnas ja minu eesmärgiks oli siis võimalikult objektiivne raport koostada, selline raport, mis peegeldaks tegelikku olukorda, tegelikku poliitilist ühiskondlikku olukorda Armeenias ja seal piirkonnas ja ma räägin siin ka piirkondlikust kontekstist selleks, et tagada, et Euroopa Parlamendis see raport ka vastu võetaks. ma soovin ka tagada, et see oleks heaks panuseks ähm, assotsieerimisläbirääkimiste eh, jaoks. nii et Euroopa Liit saaks selle lepingu peatselt allkirjastada. niisiis, ma arvestasin eh, väga paljude protsessidega, mis Armeenias ähm, lähevad väga heas suunas ja olen maininud ka neid valdkondi, kus on vaja veel parendusi, muudatusi ja reforme ähm, läbi viia. ja ma olen üritanud ka kõikide teie arvamustega ähm, arvestada ja mul on väga hea meel teie arvamuste ja äh, kommentaaride üle selles osas, et seda raportit saab äh, veel kuna teie arvamused ja kommentaarid aitavad minu raportit veelgi tugevdada ja paremaks muuta. loomulikult ma olen täielik, täiesti teadlik sellest, et paljudes valdkondades on vaja veel parendusi läbi viia. näiteks korruptsioonivastane võitlus käib siia alla. see võiks toimuda veelgi paremini, veelgi tõhusamalt samuti need endised ähm, kaubandustavasid, neid tuleks muuta, neid tuleks kaasajastada. samuti äh, parlamendi avatust tuleb äh, parendada, selle äh, toimimist ja toimivust tuleb parandada. ja see puudutab eelkõige just alaliste komisjonide loomist aga ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et mõningaid ähm, asju on Armeenia valitsus juba väga hästi äh, muutnud. Nad on üritanud oma standardeid ja norme erinevates valdkondades lähendada meie omadele ja seda kinnitasid mulle ka paljude ametivõimude esindajad. Nad nimelt kinnitasid meile, et Armeenia eesmärgiks on Euroopa Nemad soovivad oma riiki reformida, nad soovivad leida lahendusi Armeenia jaoks, mis viiksid Armeenia Euroopa Liidule lähemale. nii et nad soovivad ka Armeenia rolli selles piirkonnas tugevdada ning äh, soovivad ka Euroopa Liidu rolli selles piirkonnas tugevdada seetõttu ma leian, et me peame tõesti Armeeniat tunnustama selle eest, et paljud peatükid on juba suletud, äh, näiteks politseireform on läbi viidud selles osas nad äh, olid vägagi tõhusad. Armeenias on terve rida reforme läbi viidud näiteks äh, kodanike äh, õiguste volinik, volinikuamet on loodud, samuti me näeme, et meedias on vägagi palju muutunud. viisarežiimi lihtsustamine, sellega on juba alustatud, samuti läbirääkimistes taotlus, ähm, liitumine vabakaubandustsooniga, need on kõik praegu arutelu teemadeks ja parlament on ka nende teemadega väga palju tööd juba ära teinud ning mina väga sooviksin, et äh, see raport oleks selliseks dokumendiks, mis äh, teenib nii Euroopa Liidu kui ka Armeenia huve ja tugevdaks ka Armeenias toimuvaid protsesse ja selle riigi tugevdamist. loomulikult ma tean, et ähm, on väga palju tundlikke küsimusi ja keerulisi küsimusi, mida me ei tohi Armeenia puhul unustada, me ei tohi neid ähm, unustada, näiteks Mägi-Karabahhi teeme, ma käisin ka ise seal piirkonnas kohal, ma olen täiesti teadlik sellest, mis seal toimub ja milline on see kogu pilt ja kogu olukord, ma olen väga hästi kursis seal toimuvaga aga daamid ja härrad, ma paluksin teid, et see raport, keskenduks siiski assotsieerimislepingule. ja et me ei pööraks siin tähelepanu ainult Mägi-Karabahhi teemale. niisiis, ma olen avatud teie ettepanekutele, teie kommentaaridele, märkustele, aga raportöörina ma Mägi-Karabahhia teemat ka vastavalt äh, siin raportis mainin, see tähendab, et äh, muuhulgas tuleb Minski grupi jõupingutusi äh, toetada ja me ei tohiks siin Pandora laegast taas avada. me peaksime vältima seda, et Mägi-Karabahhia teema liigselt mõjutab äh, minu raporti üldist tooni. tegu on siin esimese aruteluga ja äh, me teame, et äh, sel-, esimese lugem-, esimese arutelu puhul raportöör kuulab siis, mida erinevate fraktsioonide liikmetel öelda on ja seetõttu ma ei hakkagi praegu oma kommentaare pikemaks venitama ja ma ütlen veel kord, et ma olen avatud teie kommentaaridele teie märkustele, ka variraportööride märkustega ja sooviksin arvestada ja kompromisside nimel soovin samuti tööd teha selleks, et see raport Armeenia kohta oleks tõesti objektiivne, mis esindaks meie kõikide arvamusi, mis arvestab ka Euroopa Liidu pingutusi ja pürgimusi Armeenias aga siin raportis me ei tohi ka unustada seda, et ähm, reforme on siin riigis veel, Armeenias on veel vaja läbi viia. ootan teie tähelepanekuid, aitäh! jaa, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! suur tänu, härra esimees! ja suur tänu ka kolleegile selle väga tasakaalustatud raporti eelnõu äh, to koostamise eest. enne kui ma tulen assotsieerimislepingu läbirääkimiste juurde, sooviksin teha üldise kommentaari, mis puudutab äh, Armeenia ja Aserbaidžaaniga seotud teemade puhul, nimelt me ei, ei tohiks siin anda äh, ähm, lahingumoona ühele ega teisele poolele nende arutelude käigus. nii et kõigepealt ma räägin siis nendest äh, G ja H osas, ähm, mis puudutab siis neid külmunud, külmutatud konflikte. ja eelkõige puudutaksin on siis Armeeniat, võib-olla on siin tegu küll copy-paste'iga, aga minu meelest on ähm, õige mainida seda teemat ka siin. punktis G siis mainitakse terviklikkuse põhimõtteid ja räägitakse Minski grupi jõupingutustes ähm, lõikes H üks teema, mida ma ei näe siin raportis, puudutab siis äh, ka assotsieerimislepingut äh, ja vabakaubanduslepingut, aga ma arvan, et äh, me ei saa rääkida sellisest lepingust piirkonnas, kus puuduvad tegelikult suhted teiste, avatud piirid teiste riikidega, eriti mis puudutab nüüd Armeenia suhteid Türgiga. sooviksin tervitada ka eh, komisjoni teatist uus lähenemisviis muutuvale naabrusele, ma usun, et see kindlasti on väga tõhusa mõjuga ka Armeeniale. ja mul on väga hea meel et siin räägitakse ka Euroopa eh, Liidu pingutustest eh, Armeenia rahva ja ametivõimude heaolu suurendamiseks. samuti ma sooviksin rõhutada, et on vaja eh, vabakaubanduspiirkonna loomise nimel ja viisarežiimi lihtsustamise nimel rohkem tööd teha samuti ma äh, kutsuksin üles Armeeniat kiirendama ratifitseerimisprotsessi, äh, mis puudutab siis ähm, rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuuti ja lõpuks äärmiselt oluline sel aastal teemaks on ka maikuus toimuvad valimised. see näitab ka, kui tugev on Armeenia demokraatia, ma loodan, et demokraa-, et Armeenia sooritab selle eksami äh, edukalt, aitäh! Paldies, priekšsēdētājs. Äh, kolēģi, es esmu äh, Eņas zinātājs no SND grupas. Tas ir rets suur tänu, mina olen sotsiaaldemokraatide nimel variraportoriks selle teema äh, puhul ning äh, väga harva variraportoritel on äh, raportile midagi liita, nii et siin on tegu tõesti väga selge ja tasakaalustatud raportiga ja selleks, et, et ei tekiks mingeid konflikte, on mul hea meel näha, et valmistatakse ette teema, raporteid Armeenia, Aserbaidžaani puhul paralleelselt. ma sooviksin ainult mõned asjad lisada. nimelt, mis puudutab Mägi-Karabahhi teemat, siis need ähm, arutelud peaksid toimuma tõhusamalt. siin tuleb arvestada Armeenia ja Aserbaidžaani inimeste huvidega. õiglane ja elujõuline lahendus annab äh, positiivse mõju ka äh, majandussuhetele nende riigi vahetele, vahel, see oli siis tsitaadi lõpp mina küll toetan suhete tugevdamist ja lõpetuseks sooviksin ka härra raportööri tänada suurepärase töö eest. kui variraportööril ei ole midagi enam lisada, siis selline raport on tõesti õnnestunud, aitäh! suur tänu, härra esimees! ka mina sooviksin tänada härra raportööri eh, väga eh, sidusa mm, raporti eest, kus üritatakse kõikide oluliste teemadega arvestada. ma sooviksin kõigepealt öelda kaks asja. kõigepealt, mul on ka üks küsimus sekretäriaadile. miks eh, tähtaeg on nii peatselt muudatusettepanekute esitamises, see on siis juba ülehomme, samas kui raport alles veebruari lõpus tuleb komisjonil hääletusele. ja nagu te võib-olla teate, üheksateistkümnendast kuni kahekümne esimese või kahekümne teise veebruarini on Ahveti delegatsioon äh, Armeenias ja Aserbaidžaanis muuhulgas. nii et mina leiaksin, et oleks mõistlik, kui me saaksime muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata. ma tean, et sekretäriaadi jaoks ei ole see väga meeldiv ülesanne. sellepärast, et täiskogus toimub äh, hääletus alles märtsi teises täiskogus. nii et võib-olla me saaksime tähtaegu muuta, nii et äh, meie visiit koha peale oleks ka mõistlik, et meie kogemused ka leiaksid kajastamist nendes mõnes, mõlemas raportis, nii et see oleks minu üleskutse mõlemale raportöörile ja ka sekretäriaadile. muus osas ma leian, et on väga positiivne, et mõlemaid raporteid paralleelseid käsitletakse. selleks, et nagu härra Kovatšev juba ütles, teha selgeks, et neid paralleelselt arutatakse, et siis ei tekiks probleeme, kus, mis tekitaks olukorda, kus üks osapool kasutab äh, siin aruteludes öeldud lahkemoona, laskemoonana ära teise vastu. ja väga oluline teema, mida ma soovisin ka Aserbaidžaani raporti puhul rõhutada, on see, et, et tõesti mõlemad riigid on idapartnerluse äh, poliitika liikmed, aga samas nad üksteisega eriti seadussuhetes ei ole, see on probleem ja ma arvan, et meie läbirääkimisi mõjutab see samuti negatiivselt ja siis loomulikult see puudutab ka meid kui parlamendisaadikuid äh, negatiivselt, nii et äh, seda teemat peaks arutama, nendevahelisi suhteid. ja assotsieerimisleping peaks olema äh, seotud ka olulise, oluliste edusammude saavutamisega Mägi-Karabahhia konfliktis. Armeenia puhul me peaksime nõudma ka Armeenia vägede tagasitõmbamist, sellepärast et kui me selliseid lepinguid äh, riikidega öö, äh, sõlmime, siis peavad nad ka edusamme saavutama äh, rahupoliitika eesmärkide saavutamisel. nüüd maikuised valimised Armeenias siin osas ma arvan, et me peaksime kõiki poliitilisi jõude üles kutsuma tagama selle, et juurdepääs meediale oleks tagatud ja ka kõik muud aspektid, mis on ühe õiglase valimiskampaania osad. ka nüüd, mis puudutab inimõiguste kaitset, siis ma arvan, et oleks mõistlik siia veel lisada paar aspekti. ja keskkonna küsimused, siin on olemas küll piirkondlik keskkonnakeskus, aga ma arvan, et me peaksime ka äh, piiriüleselt äh, keskkonnaküsimuste osas koostööd tugevdama mitte ainult Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, vaid ka Armeenia, Gruusiaga ja teiste selle piirkonda äh, riikide vahel. sellepärast, et ma saan aru, et relvakonflikt selles piirkonnas on väga oluline, kuid sellegipoolest me ei tohi äh, unustada ka keskkonnaküsimusi, ka nendele teemadele peab õigeaegselt mõtlema ja härra Kovatšev mainis juba punkti G, nimelt eh, territoriaalse terviklikkuse põhimõtet, siinkohal ma teeksin ühe muudatusettepaneku, mis käsitleb seda, et see kõrvallause jäetakse ära ja et siin viidatakse ainult eh, ÜRO hartale, ÜRO Helsingi hartale aga et äh, siin ei viidata territoriaalse terviklikkuse põhimõttele, sellepärast ma kardan, et sellest võidakse valesti aru saada ja seetõttu oleks selline lähenemine siis mõistlikum. üks aspekt, mida ma mõlema raporti puhul peaksime Euroopa Parlamendina kritiseerima, on see, et mõlemas riigis toimub relvastumine ja ka see ei ole päris kandejõuline äh, poliitika lähinaaberlussuhetes, me peaksime ka sellele viitama. ja te saate kindlasti aru, et Roheliste fraktsioon soovib äh, viidata ka tuumajaama äh, Metsamori äh, sulgemisele. ja suur tänu teie koostöö eest. suur tänu, härra Laki. Thank you. Uh, this is a, an initial discussion see on nüüd esialgne arutelu eh, nende kokkulepete osas. väga hea on, et me neid koos arutame. mul on hea meel ka eh, ettepanekule, mille eh, raportöör tõstatas. selle aluseks on väga head kavatsuses, kuid samas ma olen nõus teiste kolleegidega, et me ei saa, me ei saa Mägi-Karabahhi küsimust ignoreerida, kui me sellist äh, kokkulepet arutame. me peaks kuidagi äh, üritama äh, teha kõik selleks, et läbirääkimistel suudetakse olukord lahendada, isegi kui me tingimust, kui me tingimuste esitamist ei toeta, me siiski selles osas arvame, et Mm, oleks tingimused siiski võimalik äh, rahumeelne lahendus äh, Mägi-Karabahhi konfliktil, eriti võttes arvesse äh, Euroopa strateegiat Lõuna-Kaukaasia riikides ja samuti ka ja ka samuti ka Venemaa suhet Minski grupi otsuseid. ma äh, palusin, et minu kolleeg äh, äh, kommenteeriks võimalust kolm lepingut viia kolme punkti alla, mis puudutab usaldusmeetmete loomist ning intsidentide ärahoidmist kahe riigi piiril, samuti Armeenia vägede väljaviimist Aserbaidžaani eile kuuluvatest Vägi-Karabahhi aladest ning äh, samuti ka ning ka rahvusvaheliste rahuvalvevägede sisseviimist äh, konfliktipiirkonda. me alles hakkame seda küsimust arutama sotsialistidega, oleks väga hea meel, kui kolleegid ka teistest fraktsioonidest äh, oma arvamust, äh, arvamused äh, välja ütleks. suur tänu nüüd, härra Landsbergis. <coughs> suur tänu, mul on üks küsimus ja kaks märkust Armeenia politseil on nagu kõikide uurimisorganite üle kontroll, aga tundub, et politsei on ise kontrolli alt väljunud pärast seda, kui siseministeeriumi osa likvideeriti. mind huvitab, mis, mis tööd tegelikult Armeenia politsei teeb? ja mida teevad uurijad? mul on üks üldisem märkus ka. jõupingutused vältida seisukohavõttu liikmesriikide vahel toimuva külmunud konflikti kohta ei ole midagi, mida me hinnata saa-, saaksime. seetõttu olen teinud kaks väikest muudatusettepanekut. et vähemalt juhtida tähelepanu eh, sellele, et probleem on olemas. see vähemalt eh, päästaks eh, meie näo, kui me tunnistame seda. mõlemad assotsieerimislepingud või isegi äh, kolm Lõuna-Kaukaasia riiki, kui neid seostatakse, on väga kaval lõks. püüta, sellega püütakse blokeerida kolme riiki korraga, mitte ainult ühte ja välditakse siis nende riikide edasiarenemist. palun võtke see arvesse Thank you, chairman. järgmine kõneleja, palun. suur aitäh, ütleb härra Kirillov. nagu kolleeg ütles, me peaksime siiski mõlemat raportit paralleelselt vaatama. hea on näidata, et me soovime õiglaselt suhtuda mõlemasse riiki meie eesmärk on minu arvates ju Euroopa Liidu palju aktiivsem osalemine selles piirkonnas. Euroopa Liidul on selles piirkonnas oma suured äh, strateegilised huvid, meie oleme huvitatud sellest, et regioon oleks stabiilne. ma ei tea, kas kolleegid panid tähele seda, et eelmine aasta avaldas komisjon ühe teatise, kus öeldakse, et äh, pikale veninud Äh, konfliktid äh, mõjutavad mitmeid riike ja nimetatakse siinkohal Lõuna-Kaukasust äh, ja see on tõsine oht majandusele ja mm, piirkonna riikide stabiilsusele. ühest küljest vajab raportöör tasakaalustatud teksti eest tunnustust, kuid me ei saa siiski oma silmi sulgeda niisuguse pikale veninud konflikti ees. me peame olema vastutustundlikud. minu arvates toimub ahveti visiit varsti mõlemasse riiki, nii Armeeniasse ja, ja Aserbaidžaani, minu meelest see on hea mõte. parlamentki ei tohi kõrvale jääda, sest äh, see on ainult meie huvides, kui, kui saame kaasa aidata usalduse loomisele, stabiilsusele, eh, nii et eh, kaasame ka kohalikud parlamendid konstruktiivsesse debatti. me võiksime nõustuda Arlaki mõttega, et eh, seda protsessi tuleb vaadelda Armeenia ja Aserbaidžaani mõlemale, mõlema riigi suhete hinnangule andmisest, tuues neid Euroopa Liidule lähemale ja ma arvan ka, et iseäranis praegu, kui seisavad ees valimised, tuleks nõuda selles tekstis kõigepealt et valimised viidaks läbi korrakohaselt. ja meie komisjon peaks ka sellele keskenduma. minu viimase visiidi käigus Armeeniasse nägin ma, et kõik olid pühendunud, isegi president sellele, et viia läbi õiglased valimised, võib-olla me peaksime seda soovi valimiste kohta siin tugevalt väljendama, peame rääkima ka tehnilisest abist, eh, mida tuleks tõhustada valimiste puhul, siin me räägime muidugi Armeeniast, eh, seda abi tuleks eh, tõhustada kõigi poolt, ka rahvusvaheliste organisatsioonid nagu OSCE ja Euroopa Nõukogu poolt, tänan esimees rääkis ilma mikrofonita ja andis sõna järgmisele kõnelejale. suur tänu. ma ei taha vastu rääkida selle raporti koostajatele. raport on väga hästi koostatud, mõlemad raportid. tahaksin lihtsalt öelda, et me peame väga ettevaatlikud olema selle mõttega e, e, e, seostada Mägi-Karabahhi küsimust assotsieerimislepingu sõlmimisega. teatud seos muidugi on, aga me ei saa eh, liiga kaugele minna ja nõuda, et selle konflikti lahendamine oleks eeltingimuseks lepingu sõlmimisele. me teame omaenda kogemusest, et niisugused küsimused eh, ohustavad kogu protsessi ja võivad need blokeerida. oluline on üldise Lõuna-Kaukaasia atmosfääri huvides, nende kahe riigi huvides see, et assotsieerimislepingud räägitaks põhjalikult läbi ning mõlemaid riike seostataks ka veidi nagu Euroopa perspektiiviga, öelgem seda nii. praegusel hetkel aga näiteks Armeenia jaoks on selline perspektiiv atraktiivsem, nemad on edasi läinud läbirääkimistel kiiremini. Aserbaidžaan nii väga entusiastlik ei ole ja kui me räägime oma mõjutamisvõimalustest, siis me peaksime seda arvestama, kui me kahest riigist räägime ja lõpuks esimene ametlik delegatsioon meie komisjonist läheb sel aastal Armeeniasse ja Aserbaidžaani, see on oluline sõnum ja seetõttu äh, tuleks väga põhjalikult kaaluda äh, muudatusettepanekuid ja seda sõnastust, mida me kasutame. eriti selles osas, mis puudutab lepingu seostamist Mägi-Karabahhiaga. loodetavasti saavad muudatusettepanekud vähemalt kõige suuremate fraktsioonide toetuse, et sõnum oleks jõuline ja tahaksin öelda ka, et Euronesti üks komiteesid tuleb ka pärast meie delegatsiooni äh, külaskäiku Armeeniasse ja meie delegatsiooni visiit Armeeniasse ja Aserbaidžaani ning selle komitee kokkutulek Jerevanis võib-olla annab meile võimaluse omavahel konsulteerida nende mõtete üle, mis siin välja käidi. tänan. suur tänu, härra esimees. mina liitun kõikide nende kolleegidega, kes äh, leiavad, et see on väga positiivne, et me mõlemad raportit äh, paralleelselt arutame, ütleb härra Vaigel me oleksime võinud võib-olla ka arutelu ühiselt pidada, aga me tegelikult arutame mõlemat ähm, raportit ja seetõttu mina viitan ka mõlemile äh, raportile. mis on nüüd ühine mõlema raporti puhul? ja selle sõnumi puhul, mida me peame edastama, on see siis, et olemas mõlema riigi jaoks Euroopa Liidu äh, perspektiiv olemas. ja see on ka meie huvides see on ainus viis, kuidas tagada nende riikide ja selle terve piirkonna äh, stabiilsus ja jõukus ja heaolu. aga mul on probleeme sellega, kui tahetakse olla ettevaatlikud Mägi-Karabahhi äh, probleemi mainimisega, sellepärast et äh, seda probleemi on nii palju arutatud, see on nii, me oleme nii hästi kursus sellega, nii et me ei, ei peaks kartma sellele väga selgelt äh, tähelepanu pööramist ka selles raportis, sellepärast äh, see on meie roll, kolleegid, ma saan aru, et diplomaadid ei saa olla nii selgesõnalised, aga meie võime seda küll teha, vastasel korral me ei leiagi probleemile lahendust. nii et me peame olema ettevaatlikud võib-olla äh, sõnastuse valimisel, aga me peaksime oma sõnumis olema vägagi selged ja seetõttu ma leian, et sellest ei piisa, kui me lihtsalt avaldame toetust Minski grupile. jah, me avaldame toetust Minski grupile, kuid seni ei ole nad äh, mingite tulemusteni jõudnud ja ma arvan, et Minski grupil ei ole ka ming-, äh, piisavalt vahendeid selleks, et jõuda lahenduseni nii keerulise probleemi osas. siin on tegu poliitilise probleemiga ja seda tuleks lahendada ka sel viisil ning ma leian, kui me lihtsalt ütleme, et jah, hästi, sellega tegeletakse Minski grupi raames, siis sellisel juhul me iseenda usaldusväärsust õõnestame. ma leian, et siin on mõningaid punkte, mida ei peaks vältima, mida me peame täpselt selgima, näiteks siis äh, põgenike õigus äh, pöörduda tagasi oma kodudesse. see on vääramatu õigus, vääramatu inimõigus. see kohaldub ka põgenikele, kes põgenesid Mägi-Karabahhi piirkonnast. ja see kohaldub ka armeenlastele, kes põgenesid Bakuust, sellepärast et äh, nad on armeenlased oma rahvuse tõttu ja siin on tegu õigusega, mida me peame rõhutama meie parlamendisaadikutena. samuti me peame rõhutama seda, et Mägi-Karabahhi probleemi lahendus äh, tuleb leida rahvusvahelise õiguse vaimus, mitte mingisugust äh, muud vahendit rahvusvahelistes suhetes ei tunta kui rahvusvaheline õigus ja see sama kehtib ka vägede äraviimisele ebaseaduslikult äh, okupeeritud aladelt. ja mina arvan, et me peaksime oma Armeenia sõpradele äh, just selliseid ettepanekuid tegema. Venemaa äh, sõjaline kohalolek Armeenias kahjustab ja muudab keerulisemaks selle probleemi ja see kahjustab ka Armeenia äh, seisukohti ja rolli. aitäh! suur tänu ja härra raportöör, palun. härra Breva. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, dziękuję wszystkim. Suur tänu, härra esimees. Ja tänan ka kõiki kolleege, kes e, sõna võtsid minu raporti osas. Ja ma olen väga tänulik teie arvamuste eest. Ma tuleksin nüüd mõningate teie kommentaaride juurde ma nõustun teiega, proua Lunatšek. ja ma nõustun ka kolleeg Kovatšiga. nimelt siis punkt G, siin on, olen saanud muudatusettepaneku selle kohta, ma saan täies-, ma nõustun teiega täiesti, et tõesti, see sõnastus peaks selles suunas minema, ma saan täiesti aru ka, et mainite ka Türgi-Armeenia piiri, ja selles osas ma olen ka muudatusettepaneku ähm, koostamas, nii et me peaksime tõesti selliselt, nagu kolleeg mainis, ka seda küsimust sõnastama siin. nüüd härra Landsbergis, suur tänu teile teie edastatud info eest. me peame seda infot kontrollima. ja täpsemalt kaaluma. mis puudutab siis ähm, ametkondade reforme, jah, seda ma olen maininud ja, ja ka need probleemid, mida teie mainisite, seda tuleb kontrollida ja ma kinnitan, et ma teen äh, sellest oma esimese ülesande, et ma raportöörina esimeses järjekorras kontrollingi järele äh, selle info, mida te edastasite. nüüd, Mägi Karabahhi. ma saan teie argumentidest aru. selles osas, et äh, me peaksime rohkem rohkem pühendumust üles näitama selle küsimuse lahendamises. aga ma veetsin mõne aja selles piirkonnas, ma käisin Armeenias. ja see surve, mis seal on, seal on tunded tõesti leegitsevad. nii et ma arvan, et me peame seoses koostöölepinguga olema siin selle teema osas vägagi-vägagi ettevaatlikud. sest mul ei ole seda arvamust, et Euroopa Parlament oma rollis oleks võimeline seda konflikti lahendama. meie Euroopa Parlamendina peaksime siin raportis minu arvates ausalt ja õiglaselt seda konflikti mainima ja võib-olla võiksime ka järgnevate sammude osas oma ettepanekuid teha, aga sellegipoolest ma leian, et äh, meie jaoks oleks väga keeruline seda äh, konflikti lahendada, nii et palun mõistke mind. siin on tegu raportiga Armeenia kohta ja siin ei saa välistada Mägi-Karabahhi mainimist ja ma ka äh, loomulikult hindan variraportööri äh, Ähm, arvamust, et me peame siin tõesti väga ettevaatlikult sõnastama, väga hea sõnastuse leidma, nii et ähm, sellise sõnastuse leidma, mis tõesti äh, realistlikult ähm, ja objektiivselt kirjeldab olukorda seal piirkonnas. aga ma paluksin tõesti, et me ei piirduks siin, siin raportis ainult Mägi-Karabahhi konfliktiga, sellepärast et äh, siin on veel palju teisigi teemasid, mida selle raporti raames tuleks käsitleda. nüüd nende tundlike küsimuste juurde, mis on seotud selle raportiga. me peaksime objektiivselt peegeldama Armeenia olukorda, kajastama selle riigi eh, pürgimusi, kuidas eh, nemad näevad oma suhteid eh, Euroopaga ja Euroopas ja milline on nende lähenemine Euroopa normidele. nii et ma arvan, et me peaksime siin raportis ka rõhutama, milliseid pingutusi Euroopa Liit teeb Armeenia suunal ja vastupidi. nii et ma arvan, et me leiame vastava sõnastuse ja ma juba ootan kohtumist variraportööridega ja kordan veel kord, ma olen avatud kõikidele kommentaaridele, märkustele, mis teie arvates toetavad seda raportit ja parendavad seda, nii et äh, me saaksime seda raportit hääletada veendumuses, et me oleme tõesti teinud kõik, mis meie võimuses, selleks, et tagada, et see raport oleks äh, hea, et äh, see esindaks nii Armeenia kui ka Euroopa Liidu poole huve. suur tänu teile tähelepanu eest! härra Landsbergis. mul on üks väike märkus. kui te räägite siin sõnadega suur edasiminek, püüdlemised Euroopa normide poole, tahaksin teile meelde tuletada seda, mida Dmitri Medvedjev ütles pärast Kaasanis ajakirjanikega kohtumist. meil on väga head suhted Armeeniaga kaheksakümmend protsenti Armeenia tööstusest kuulub Venemaa eh, tööstusettevõtetele. kas tõesti kakskümmend protsenti suudab olulist edasiminekut saavutada? suur tänu, äh, sellest võib teha ka teistsugused järeldused, aga eks me seda näeme järgnevas arutelus ma kuulsin, et paljud kolleegid on palunud ka, et muudatuse ettepanekute tähtaega edasi lükatakse, ma leian, et see on mõistlik palve, sellepärast et need raportid, mis käsitlevad nii Armeeniat kui ka Aserbaidžaani, ehm, tulevad aprillis ehm, ehm, hääletusel täiskogus, nii et muudatusettepaneku tähtaeg oleks kakskümmend kaheksa veebruar, hääletusele siin tuleb see kakskümmend üks, kakskümmend kaks märts sest vastasel korral me ei saa ju äh, siin kajastada ka meie delegatsiooni visiidil kogutud kogemusi. et kas te olete nõus, et me tähtajad selliseks, selliselt ümber muudame? selge, suur tänu. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt. proua Anneli Jäätenmägi raport suur tänu, et äh, olete ka siin ja et saate siis meile teha ka sissejuhatuse Aserbaidžaani assotsieerimislepingu kohta, palun. puhemees, puhejuhataja. Aserba-. suur tänu teile. Aserbaidžaan on viimasel ajal äh, uudistes olnud üsnagi tihti. Äh, neid arut-, seda küsimust arutati ka Davoses ja eh, see ähm, on riik, mis huvitab äh, majandusraskustes lääneriike väga palju. Eh, seal on ähm, tööstus äh, on äh, kasvanud üheksa protsenti ja ülejäänud majandus kasvanud seitse protsenti. see tähendab seda, et majandus kasvab palju kiiremini kui siin krediidireitingut tõsteti eh, reitinguagentuuride poolt ning eh, loomulikult eh, Euroopas käivad asjad hoopis vastasuunas. nii et Euroopa loomulikult tunneb huvi assotsieerimis assotsieerimislepingu vastu selle riigiga, selles osas on sellega seotud loomulikult ka energiaküsimused. me oleme seda piirkonda külastanud, oleme neist küsimustest rääkinud ja oleme seal seda piirkonda külastanud volinik Kallasega meil on äh, äh, äh, ühised huvid, meil on vaja, meil on vaja usaldusväärset energiatarnijat ja Aserbaidžaan soovib mitmekesistada oma turge. meil on vaja eri, on mainitud võimalust eraldi energiatarnelepingu sõlmimiseks assotsieerimislepingust eraldi, kuid praegusel hetkel selles osas pole läbirääkimised veel alanud ja seal oli küsimus mitte ainult äh, majandusküsimustest, kuigi Davoses räägiti vaid majandusküsimustest, küsimus on siiski ka inimõigustes ja demokraatias. me kõik teame, et äh, nendes küsimustes on Aserbaidžaanil veel äh, väga palju ära teha, kuigi edusamme on juba tehtud sõnavabaduse eh, ja pressivabaduse osas on siiski vaja veel edusamme, samuti ka opositsioonide ja rahvaühenduste ning samuti ka blogijate tegutsemisvõimalusi tuleb parandada. tegevusvabandust, vabadust tuleb suurendada, see on eh, demokraatia ja, ja Äh, see on demokraatia küsimus, äh, Aserbaidžaani kodanikel on väljendus, õigus väljendusvabadusele, neil on õigus äh, moodustada kodanikuühendusi ja selles osas peab Euroopa Liit tegema kõik selleks, et, et vajalikud muutused toimuksid. härra esimees, ma kommenteerin siin juba eh, esitatud eh, eh, kommentaare Armeenia kohta, sest osa neist on ka seotud minu raportiga. Mägi-Karabahhia on tõsine probleem. ei, ei saa muud, kui peab kritiseerima miski gruppi ta on olnud saamatu ning äh, edusamme pole toimunud. kuid äh, kui siin öeldakse, et äh, parlament on see, kes peaks selle küsimuse lahendama, siis võib-olla peaks arvesse võtma ka selle, et Minski grupis ei ole Euroopa Liit esindatud. seal on Prantsusmaa, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid ning äh, see on äh, siis äh, selline küsimus, mis minu meelest on pisut kummaline. kuid Mägi-Karabahhia puhul nagu ähm, me, me esitasime omapoolse lahendusvõimalusele, võimaluse ja tahaksin rõhutada, et et äh, olen nõus eelraportööriga, mina oleksin siin äh, väga ettevaatlik. minu meelest Euroopa äh, Parlamendis võiks mõelda selle peale, kas äh, asi vääriks eraldi raportit, kus äh, arutatakse, mis on Euroopa Liidu roll sellises äh, konflikti lahendusküsimuses, sest Euroopa Liit ei ole ei ole kusagil äh, sellise konflikti lahenduse puhul äh, üritanud lahendaja rolli enda peale võtta. praegusel hetkel on tegu tõsise probleemiga, me peaksime selle peale tõsiselt mõtlema. kui me äh, Pandora laeka kavatseme siin avada, siis väga raske on hiljem seda kuidagi hääletusel lahendada meie sõnastus peab olema väga tasakaalustatud ja võimalikult selline, et teine osapool ei saaks seda enda kasuks ära kasutada. me peame probleemi lahendama, me peame tunnistama ka seda, et Euroopa Liit on siin olnud kõrvale jäetud. siis saadik Lunatšek tõstis esile selle, et me peaksime, me peaks, me peaks arutama relvastusküsimust, sellepärast et äh, väga paljud nende sissetulekutest on läinud relva ostu peale, mis pole loomulikult kohalikel elanikel eriti kasulik olnud. ning äh, härra Kovatšik äh, samuti tõstatas äh, Mägi-Karabahhia küsimuse. minu vastus oli siis see, mis ma enne ütlesin minu meelest peaks äh, olema võimalikult ettevaatlikud, peaks mõtlema selle peale, et milline Euroopa roll üldiselt sellistes äh, probleemi, selliste probleemide juures on ning lõpetuseks sooviksin öelda, et Euroopa Liit ja Aserbaidžaan on äh, võrdsed läbirääkimispartnerid, minu meelest Euroopa Liit peaks kahepoolsetes suhetes ei, ei tohiks olla üleolev, Äh, peame tunnistama, et probleem on olemas, kuid me peame äh, meeles pidama siiski seda, et meie vastaskõneleja on iseseisev suveräänne riik. ja tahaksin öelda ka seda, et Aserbaidžaan peab aru saama, et Euroopa Liit on väärtuste liit ning inimõiguste küsimused ja demokraatia küsimused on meie jaoks olulised ning lõpetuseks sooviksin äh, Äh, saata äh, sõnumiga komisjonile, et Euroopa Parlament kas ähm, Euroopa Parlament kas ähm, äh, kinnitab või lükkab tagasi assotsieerimislepingu ning sellega seoses oleks mõistlik ja väga oluline, et Euroopa Parlamendile antakse kõik, kogu info, mida Euroopa Parlament palub ja mida Euroopa Parlamendil vaja on ja siin on samuti veel palju võimalik ära teha. Thank you very much, chairman uh.... suur tänu, härra esimees. ma arvan, et äh, kui me seda küsimust nüüd üldiselt arutame, siis ka mina sooviksin soovitada ähm, raportile sedasama, mida eelnevale raportile, nimelt mis puudutab tasakaalu. aga kui me räägime siin Euroopa Liidu rollist, siis ma ütleksin, et kahe või kolme aasta jooksul on saavutatud edusamme et ähm, me, meie roll on küll olnud äh, mõningates piirkondades uinuva kaunitari oma, kuid sellegipoolest me, Euroopa Liidu roll on muutunud aktiivsemaks. ma ei leia, et see ole õige, loomulikult on see positiivne, kui Venemaa on kaasatud ja härra meid, härra Medvedjev korraldab kõiki neid kõrgetasemelisi kohtumisega, aga kus meie oleme selles ähm, süsteemis? toimuvad kohtumised, millel tulemusi ei ole ja ma lugesin viimast komisjoni teatist, kus on uus sõnastus, seal öeldakse, et Euroopa Liit ja komisjon on suurendama öö, oma öö, rolli nendes valdkondades, kus ei ole veel piisavalt nähtav ja siin on mainitud ka Minski gruppi, nii et ma, miks me peaksime tagasi tõmbama ja vastupidiselt, me peaksime seda öö, protsessi tugevdama, seda usaldusväärsuse suurendamise protsessi ja tõsiseltvõetavuse suurendamise protsessi tugevdama. me ei peaks jätma muljet, et me eelistame üht teisele, vaid me peaksime käituma vastavalt rahvusvahelisele õigusele, sellepärast et mõlema riigi huvides on selle konflikti lõpetamine. see on igaühe äh, huvides. venemaalaste, venelastel võib küll öö, äh, lühikeses perspektiivis olla teisi huvisid ja kui ta, selle konflikti lahendamine on just ka energiaküsimuste kontekstis äärmiselt oluline. ja kui, ja me oleme äh, niivõrd huvitatud kõikide nende energiaküsimuste lahendamisel, siis me ei tohiks siin panna kodanikke seda hindama. suur tänu ja kolleeg Makovail. suur tänu koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega on äärmiselt oluline Aserbaidžaani jaoks ja ka nende ähm, tegevuskavade jaoks sellest ajast peale, kui riik sai ähm, üheksakümnendate aastate alguses iseseisvuks ning äh, koostöö Euroopa Liiduga on oluline ähm, Aserbaidžaani äh, äh, kodanike heaolu tõstmiseks ja nende haldussüsteemi parendamiseks ja reformiks. nagu te teate, on Aserbaidžaan on äärmiselt kiiresti arenev majandus, mitte ainult Lõuna-Kaukaasia piirkonnas, vaid terves maailmas ja ja nende majanduskasv tuleb eelkõige just energiasektorist ja naftasektorist. Aserbaidžaan mängib väga olulist rolli ka ähm, energiaallikate mitmekesistamises ja ka nende äh, transpordis Euroopa Liitu. nüüd, mis puudutab justiitssüsteemi ja võitlust korruptsiooni vastu, siis me peaksime viitama ka sellele, siin tuleb veel palju ka ära teha, see selleks, et oleks õiglasem kohtunike ähm, ametisse nimetamine, siin tuleb kohaldada ka ähm, selliseid kriteeriume, nagu need on ette nähtud ka meie äh, reeglitega, samuti mis puudutab karistusi ja kohtumenetlust, siis siin tuleb kohtusüsteem selliselt äh, reformida, et kohtusüsteem oleks usaldusväärne. ja samuti on siin veel parandamisruumi ka avaliku sektori Äh, rahastamise läbipaistvuse äh, parandamise osas. nii et korruptsioonivastane võitlus on äärmiselt oluline, sest äh, need kogemused, mis on saavutatud viimase kahekümne aastaga, me teame, et kergem on jõuda turumajanduseni, kui eelnevalt on läbitud kohtusüsteemi reform rahvusvahelisel tasandil Aserbaidžaan on nüüd äh, valitud ka ÜRO Julgeolekunõukogusse vahemikuks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist ja ma loodan, et äh, see liikmelisus ka panustab rahvusvahelise äh, rahuprotsessi. Mägi-Karabahhi probleem jääb väga suureks takistuseks rahuprotsessile Lõuna-Kaukaasia piirkonnas ja ka äh, Äh, ja ka Euroopas. äärmiselt oluline on selle konflikti lahendamine, nagu mu kolleegid juba ütlesid, siis seda äh, tuleb teha selliselt, oleks arvestatud rahvusvahelise õiguse eeskirju ja ka mina toetan seda, et et äh, usaldusväärsuse tugevdamise protsessi äh, edendataks ja et peetaks kinni ka ähm, kõikides sõlmitud lepingutest, aitäh. suur tänu, nüüd proua Lunatšek. suur tänu, härra esimees. mina sooviksin tänada proua Jäätelmägi selle raporti äh, eelnõu eest. ja äh, ta mainis ka väga olulisi äh, asju oma esitlusel, nimelt mis puudutab majanduskasvu, samuti, et ähm, suur osa majanduskasvust tuleb just energia valdkonnast ja et ja et Aserbaidžaan on selles piirkonnas äärmiselt oluline majandusriik, kuid eh, samas eh, on eh, vaja parandada veel inimõiguste valdkonda ja muud sarnast, nii et me ei tohiks siin kõik ära segada, sellepärast, või ühte asja teisele eelistada, sellepärast mulle jäi mulje, et Davosis küll mainiti majanduskasvu, aga samas teisi faktoreid ei mainitud. nüüd põhimõtteliselt sooviksin teha mõningad äh, märkused veel assotsieerimislepingu kohta Aserbaidžaaniga. et vastupidiselt Arma-, Armeeniale ma näen, et Aserbaidžaani valitsus ei ole nii intensiivselt läbirääkimisi pidanud ja ei ole ka alati üles näidanud äh, valmidust või tahet äh, väga palju ära teha, sest nad tegutsevad oma moto järgi, et majanduslikult me tegelikult Euroopa Liitu ei vaja ja seetõttu ei ole see leping ka niivõrd oluline. mulle on jäänud ka mulje, et vahel äh, on siin tegu sellega, et, äh, et mõned soovivad lihtsalt äh, koostöölepinguga edasi minna, nii et ma näen, et siin nendes läbirääkimistes kahe riigi valitsuse äh, poolse hoiaku osas on erinevusi. nii et me peame arvestama ka selle aspektiga. me peaksime mõtlema sellele ka oma läbirääkimiste protsessis. nüüd erinevate punktide juurde ma ei hakka mainima neid, mida, ma mainin lühidalt neid, mida ma Armeenia puhul juba mainisin. nii nagu ma juba ütlesin, et kui eh, riik on juba idapartnerluse eh, poliitikaliige, siis ma arvan, et Euroopa Liidu poolt ja Euroopa Parlamendi poolt me peame väga selgelt välja ütlema, et siin tuleb tegutseda nii relvistustamisega kui ka tuleb saavutada edusamme Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel, ma arvan, et peaksime väga selgelt ka viitama nendele küsimustele, sellepärast et nend-, nende riikidega üheskoos me oleme partnerlussuhetes ja me näeme, et seal konflikte on ja seetõttu oleks väga mõistlik, et parlament oleks siin tugevamalt esindatud ka oma arvamustes. ma sooviksin ka veel paarile asjale tähelepanu juhtida, näiteks need viimased valimised aastal kaks tuhat kümme, kui OECD äh, terve rea soovitusi välja tõi, mida tuleks tulevikus parandada ja ma arvan, et peaksime ka nendele soovitustele viitama, et need soovitused tõesti ka rakendust leiaksid. veel paar märkust Ähm, Aserbaidžaani puhul me oleme pidanud äh, nentima ka teisi äh, punkte, aga siin on fraktsioonide vahel olnud eriarvamusi, näiteks mis puudutab ähm, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Kogu ähm, esindaja ei tohi Aserbaidžaani äh, sisse reisida ja kuna ta on endine poliitvang, sellepärast, et me teame, et on selliseid isikuid, on poliitilistel põhjustel äh, poliitvangid ja me peaksime ka sellistele küsimustele äh, tähelepanu pöörama. ja nüüd ärge naerge. Äh, Eurovisiooni lauluvõistlus leiab aset Aserbaidžaanis, kuna nad eelmine aasta võitsid selle võistluse, ma arvan, et me peaksime ka seda äh, Ähm, võimalust ära kasutama selleks, et natukene suurestada valitsust, parendama riigi avatust ja inimõiguste kaitset ja nii edasi, sellepärast et see on ju see asi, mida Aserbaidžaan ka tahab, nad tahavad olla, näidata ennast kaasaegse riigina. nii et erinevad inimõiguste küsimused, ähm, relvistustamist ma juba mainisin. ja minu jaoks on oluline ka see, et, et Euroopa Liit toetus ja rehabilitatsiooniprogramm ka nendes ähm, äh, konflikti sattunud territooriumidel ähm, edasi arendaks. ma arvan, et see oleks väga mõistlik äh, konflikti leevendamiseks. nüüd äh, Aserbaidžaani ja Armeenia puhul sooviksin ma mõlema puhul mainida jalaväemiinide jalaväemiinide kõrvaldamist või ehk maamiinide kõrvaldamist. suur tänu! me oleme menetluse osas juba kokku leppinud, aga meil on väga vähe aega veel jäänud täna nii et me peame, meil on veel aega ka, et kõiki küsimusi täpsemalt läbi arutada ja palun, proua raportöör, teil on sõna. Oh, Kiitoksia oh.. täällä, täällä. Anneli. Kiitoksia. suur tänu, ma olen siin. aitäh nende kommentaaride eest. väga kasulikud, väärtuslikud märkused. ja ma olen täiesti kindel, et et Äh, ma äh, hakkan nüüd äh, neid arvesse võtma ja püüan teha nii, et lõpptekst oleks tasakaalustatud. ma tean, et naised on alati lühemad ja täpsemad kui meesterahvad ja proua Jäätenmägi jällegi tõestas seda. ma paluksin nüüd, et kõik, äh, kellel õigust ei ole kinnisel koosolekul viibida, lahkuksid nüüd saalist ja katkestame korraks koosoleku. William